ja ma ei soovi enam kuulda protseduurilisi küsimusi. esmaspäev, esmaspäevane päevakord, siin muudatusi ei ole. kordan veel kord, muudatusi esmaspäevases päevakorras ei ole, teisipäeval. istung algab kell üheksa komisjoni ja nõukogu avaldustega mis puudutavad lennuliiklust Euroopas. arutelu jätkab, jätkub kella üheteistkümneni. üheteistkümnest üheni tegeleme järgmiste küsimustega. härra Barroso avaldus, mis puudutab komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta õigusloome ja töökava ning komisjoni avaldus, mis puudutab humanitaarabi ja ülesehitustööde koordineerimist Haitis. Need küsimused on teisipäeva hommikul päevakorras. hääletust ei ole. teised päevakorra osad jäävad muutmata vastavalt varem kinnitatud päevakorrale. nüüd kolmapäev. hääletust kolmapäeval ei toimu. see on ainus muudatus päevakorras ülejäänud päevakord jääb muutmata nagu varajasemas projektis ja neljapäeval istungit ei toimu. ja hääletust ka muidugi mitte. ei toimu, ei toimu ka inimõiguste rikkumiste arutamist. sellise ettepaneku tegi esimeste konverents, pool tundi tagasi lepiti selles kokku, seda toetavad kõikide fraktsioonide juhid. ja seega võimegi edasi minna järgmiste päevakorrapunktide juurde ning järgmine päevakorrapunkt on ühe minuti kõned Chciałem Państwu przed tym zgłosić pewną uwagę. Jak wiadomo... Veel üks märkus, enne kui me nende küsimuste juurde läheme. Vastavalt äh, kodukorra reeglile 150, mis puudutab üheminutilisi kõnesid, kogemused näitavad, et äh, kõne soovijaid on kakssada rohkem kui kõneaega mis on meie käsutuses. selleks, et vältida pettumusi eh, nende kolleegide osas, kes kõneaega ei saa, eh, toimime tulevikus järgmiselt üheminutiliste kõnede osas kehtiv menetlus vastavalt kodukorra reeglile sada viiskümmend on sel-, vastavalt sellele koostatakse nimekiri kolmekümnest kõnelejast, mis valitakse ta-, sellisel viisil, et tagatakse poliitiline ja geograafiline tasakaal. prioriteetsed on need liikmed, kes ei ole saanud kõneaega viimasel kahel kuul ühe minuti kõnede ajal. kõik kõneaja soovijad, äh, neid teavitatakse sellest kas nad saavad kõneaega või mitte. sel-, ja nad peavad, peavad sellisel juhul olema täiskogu saalis kohal sel ajal, kui nende kõneaeg on ette nähtud. Uh, kolleegid, need reeglid, mille ma just ette lugesin, saadetakse teile ka elektronkirjaga ja nüüd alustamegi üheminutiliste kõnedega. Point of order, please. protseduuriline küsimus. tänan, härra president, selle eest, et mulle taas sõna andsite. selle valguses, mida me just kuulsime, kutsuksin teid üles äh, üle vaatama hääletuse küsimus, arvestades viienda ja kuuenda mai küsimust, on äh, üsna täiesti tõenäoline, et enamus Suurbritannia saadikuid pole kohal. terve riik jääb siin esindamata, te hakkate arutama asju, kus Ühendkuningriik ei ole esindatud, ma kutsun teid üles võib-olla äh, kaalut-, kaaluma neljandat kuupäeva. kui te jätate meid ilma sellest hääletusest, jätate Ühendkuningriigi ilma võimalusest vastu seista. Äh, kui ma saaksin nüüd teile, teile siin vastata. ma võtan väga tõsiselt teie poolt öeldut sest meil on kaks päeva, viies ja kuues mai. ja me otsustame, kuidas hääletust korraldada viiendal ja kuuendal ja kuidas neid hääletusi jagada. nüüd üheminutilised sõnavõtud. esimene kõneleja on proua Jolanta Hibner, üks minut. suur aitäh, president head koja liikmed, tahaksin juhtida teie tähelepanu GMO toidu küsimusele. Euroopa Komisjon töötab ettepaneku kallal selleks, et muuta Euroopa Liidu seadusandlust nii, et liikmesriikidel on rohkem vabadust otsustada, kas nad soovivad GMO tooteid oma põldudel või GMO taimi oma põldudel või mitte. hetkel ei ole see võimalik vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele komisjon tuleb peagi välja ettepanekuga, mis lubab liikmesriikidel otsustada, kas GMO-sid äh, lubada ja siis ise otsustada selle üle, kas GMO-sid lubada. aga otsused selle kohta, kas äh, GMO importi on lubatud, selle üle otsustatakse endiselt Euroopa Liidu tasandil. võib-olla peaks nendel toodetel olema ka konkreetsed märk-, märket või märgistus selle kohta, kas nad sisaldavad GMO-sid või mitte. igal juhul märgistus peaks olema ja asjad peaksid olema väga selged selles osas, et tarbijad teaksid, kas nende poolt tarbitavad tooted sisaldavad GMO-sid või mitte. härra Baudis, palun, üks minut. Baude, sorry. Dominik. vabandust, Dominik Bodis. pan Trajan Ungure-. sellisel juhul härra Ungureinu. tahaksin äh, teile meenutada, et aasta tagasi toimusid äh, Moldova Vabariigis äh, teatud sündmused äh, ja võimule tuli uus valitsus, äh, mis on näidanud, et ta on Euroopat pooldav. Moldova kami-, parla-, vabandust, Moldova valitsusel on vaja kohest toetust Euroopa Liidu poolt ja selleks on vaja siis ähm, kõigepealt sõlmida assotsiatsioonileping, kaotada viisad ja avaldada otseselt toetust. samuti see, mis puudutab äh, näiteks ähm, ajakirjanike vangistamist ja incommunicado hoidmist Transnistrias, siis eh, siin on konkreetsed juhtumised, juhtumid, mille puhul Euroopa Liidu delegatsiooni juht Moldovas peaks astuma konkreetmeid eh, samme, et need kinnipeetud eh, ajakirjanikud vabastataks, aitäh eh,! suur tänu! Anna Zaborska saab järgmiseks sõna pán predseda pán generálny sekretár pán komisár president ehm, peasekretär härra volinik ma tahtsin öelda mõne sõna selle kohta või tähendab mõned sõnad sellest, mida ma tegelikult ette valmistasin, aga nüüd on ehm, aset leidnud mingis, mitmesugused arengud, sealhulgas meteoroloogilised äh, ja seetõttu on, on asi olnud nii, et kõik kolleegid ei ole siia kohale jõudnud ja paljudel ametnikel oli samuti probleeme ning seetõttu tahaksin kasutada seda võimalust ja pöörduda teie poole, härra president, ning pöörduda teie poole, härra peasekretär, ja tänada teid selle eest, et te olete tõesti taganud parimad võimalikud tingimused meie töö jätkumiseks esimesest äh, õhuruumidega seonduvate äh, probleemide päevast alates olete teinud kõik äh, võimalik, kõik selleks, et võimaldada meil Strasbourgi tulla ja tahaksin selle eest tänada. kodukorraline küsimus, aitäh. ma soovisin tegelikult enne juba teie tähelepanu, siis kui te mainisite neid uusi reegleid ühe minuti kõnede kohta ja teie poolakana teate väga hästi, et siis kui, või mõistate väga hästi seda, kui räägitakse erinevatest äh, klassidest ühiskonnas ja erinevate rühmade inimesest, nii-öelda erineva taseme saadikutest. kas me saaksime veidi selgitusi selle kohta, et see, mis te siin mainite osaistungjärkude kohta, kahe osaistungjärgu puhul, kas te peate silmas Strasbourgi osaistungjärke või Strasbourgi ja Brüsseli oma? ja samuti äh, mis puudutab neid kolleege, kes on küll aja saanud, aga ähm, nüüd ei ole kohal, kas, kuidas nende võimalustega tulevikus on? ja kuidas näiteks on valitud tänased kolmkümmend kõnelejat? suur tänu! Need reeglid jõustuvad järgmisel või nii, et nad kehtivad siis järgmisel ähm, osaistungjärgul Brüsselis. Jörg Loit. suur aitäh. suur aitäh, president. koerte heaolu küsimus Rumeenias äh, ja nende olukord on tegelikult äh, halvenenud oluliselt peale hääletust viieteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kaheksa ja ei ole mingeid lahendusi, et neid hulkuvaid koeri saaks kuidagi mm, paigutada mingitesse varjupaikadesse. Neid on endiselt väga palju ja Euroopa Liit peab olema rohkem proaktiivne loomade heaolu küsimuses. selline oli minu plaanitud sõnavõtt, aga nüüd kasutaksin ülejäänud aega ütlemaks seda, mida ma tegelikult tahtsin öelda. härra president härra president, ma räägin nüüd teiega otse. ma ei tahtnud öelda, et selles olukorras on midagi positiivset, vaid ma, ma eelmine kord, kui ma sõna võtsin istungjärgu alguses, siis ma tahtsin öelda seda, et väga hea oleks, kui meieni jõuaks info kiiremini, sest antud juhul jõud-, jõudis teave minuni pühapäeval ja see tegi asjad väga kiireks ja kui eh, oleks võimalik varem teada saada sellist teavet, siis eh, oleks meid siin ka rohkem. ja odrazu odpoviem, ja odrazu panu odpoviem. vastan eh, teile kohe praegu. kui sessioon on heaks kiidetud Äh, täiskogu hääletusega, siis seda ei saa enam ära jätta. esimeste konverents saab esitada muudatusettepanekuid. me pidime täna kokku saama, see on meie kodukorras kirjas. see, et täiskogu istung algab kell viis, see on olemas äh, päevakorras äh, vastavalt kodukorrale. selle otsustas parlament. ei olnud hetkekski kahtlust, et me täna siin kokku tuleme, seetõttu ja niimoodi jäävad asjad ka tulevikus ainult täiskogu istung saab täiskogu istungi ära jätta. tahtsin ennast siinkohal väljendada täiesti selgelt. nii et see info oli täiesti selge. järgmiseks saab sõna härra Georg Sabin-Kutas. aitäh, presimees Simon Kuhnets täheldas, et äh, riigi heaolu on äärmiselt äh, keerukas skp kaudu äh, paika panna, aga ta ei olnud teadlik sellest, et peaaegu sajand möödub, enne kui tehakse mõistlikke ettepanekuid, kuidas hinnata riikide majanduslikku toimimist. see, selle näitaja kasutamine ei ole hea, sest et kasvu küsimus äh, jäetakse välja ja vabatahtlikku sektorit see ei kata üldse. on esitatud mõtteid, kuidas esitada statistikat uutmoodi, et paremini saaks mõõta heaolu ja kasvu ja üldiselt paremini seda välja arvutada ja ma arvan, et oleks viimane aeg, kui lõpp, lõpuks ometi hakatakse mäe, mõõtma ka elukvaliteeti, et meil oleks ühtne süsteem, et me näeksime neid probleeme, mis tekib, tekivad sotsiaalsetest lõhedest ja see on midagi sellist, mida me peaksime õppima viimasest kriisist. proua Bilbao. aitäh, proua president. eelmisel nädalal ütles üks kohus, et Äh, ajalehe Egunkaria sulgemine oli ebaseaduslik, ebaõige. see kohtuotsus ütleb, et Hispaania konstitutsioon ega ka karistusseadustik ei luba ajalehti sulgeda. ja nad ütlevad, et baski kultuuri äh, kaitsmine äh, tähendab ETA-ga koostöö tegemist, see on täielik nonsenss, ei ole tõstetud mingisuguseid suhteid ETA ja ajakirjalehe vahel ja äh, kõike seda ei ole piisavalt äh, selle üle teostatud piisavat õiguslikku järelevalvet, see tähendab seda, et on läbi viidud äh, terve rida illegaalseid samme, mida siiamaani on ignoreeritud. see on katse manipuleerida inimeste tunnetega ja seega seada ohtu demokraatia. tehakse süüdistusi et tehakse ETA-ga koostööd, kui me lihtsalt äh, oleme vastu sellele ebaõiglusele, mis Baski piirkonnas hetkel aset leiab. aitäh, proua Tremopolus, äh, härra Tremopolus, palun. aitäh, proua president. eelmisel veebruaril uurisime me Euroopa Parlament, parlamendist Trautmanni raportit mis puudutas äh, ebaseaduslikku narkootikumid turgu maailmas alates tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. seal on, selles raportis oli väga rikkalikult andmeid, mis näitavad selgelt, kui ebatõhus on Euroopa äh, narkootikumivastane ja kogu maailma narkootikumivastane poliitika need poliitikad, mis meil hetkel paigas on, on läbi kukkunud. Nad ei ole vähendanud nõudlust ebaseaduslike aine, ainete vastu. tegelikult on nad ainult suurendanud äh, seda kahju, mis äh, on tehtud tarbijatele, kasutajatele ja ühiskonnale üldiselt. aastal kaks tuhat neli võttis Euroopa Parlament vastu terve rea meetmeid, mille esitas härra Katania. peame vaatama neid äh, laiemas raamistikus aitäh, teie kõneaeg sai otsa, järgmiseks on sõna härra Šarnetskile. Äh, suur tragöödia on tabanud äh, meie rahvast, presidenti, keskpanga äh, presidenti, relvajõudude staabiülemaid kes kõik hukkusid. ja tahaksin avaldada teile tänu nende kaastunde avalduste eest, mis on tulnud paljudest riikidest Euroopas. Euroopa solidaarsus on näidanud ennast tõelise fenomenina praeguse juhtumi puhul. riigid igal pool Euroopa Liidus, nende peaministrid ja presidendid olid äh, matustel. kahju, et komisjoni ja nõukogu presidendid ei saanud parlam-, ei saanud matustele tulla, kuigi äh, Aserbaidžaani ja Gruusia president, kes pidid isegi kaugemalt tulema, olid kohal, aga tahaksin siiski tänada kõiki. aitäh. järgmine kõneleja on Hans-Peter Martin, kes on saalist lahkunud. siis härra Möltser, palun. suur tänu. ühe minutiga mõned märkused Serbia kohta, Euroopa Liidu ambitsioonid on äh, Serbia lähenemisele elu sisse puhunud. mõelgem aga Srebrenitsale. ja seda me ei saa äh, öelda sellise kandidaatriigi kohta nagu Türgi, kes on keeldunud armeenlaste genotsiidi arutamast äh, Serbia kandidaadiks lubamisel tuleb arvesse võtta koostööd Haagi kohtuga, samas me ei vaata, mida teeb äh, Türgi, Bosnias peaks olema rohkem etnilisi gruppe, etnil-, multietnilises riigis, Bosnias üks etniline grupp vabastas ennast olemasolevast riigist, kuid kui me vaatame Türgit, siis me näeme, et äh, see soovib saada osaks Euroopast etniliselt, vaatame, kuidas me tegelesime ka Bulgaaria ja teiste riikidega, siis tuleks tagada, et me rakendame samu mõõdupuid. Serbia on Euroopa riik. suur tänu, härra Papa-Nikola on soovinud sõna. suur tänu, proua president hiljuti, hiljutine terrorirühmi, rühmituse tegevus Kreekas näitab, et me oleme alahinnanud terrorismi ohtu meie riigis. vägivald eksisteerib Kreekas endiselt. vägivald on suunatud inimeste vastu, kuid mõelgem eelkõige terrorismi juurtele ja mõelgem sellistele küsimustele nagu SWIFT, Europol, PNR ja Eurojust. me peame uurima, millised patogeenid meie ühiskondades tekitavad vägivalda. me ei saa jääda tegutsemata, me peame Euroopas midagi ette võtma, peame uurima, millised on väljakutsed inimeste ees sel, sellel majanduslikult raskel ajal, peame mõtlema viha küsimusele. Stanu Helle-Kaaler härra president, daamid ja härrad, tahaksin juhtida parlamendiliikmete ja komisjoni tähelepanu muret tekitavale energia hinna kõikumisele. mina olen pärit Duisburgist, me tooda, me oleme terase tootja, meie piirkond on suur terasetootja, olukord on murettekitav. kolm rauamaagi tootjat on oma hinna, hinnad kahekordistanud rauamaagiga kaubeldakse Londoni turul ja see õõnestab hinnastabiilsust pikas perspektiivis. me oleme muret, mures sellepärast, et terase hind sellega seoses oluliselt tõuseb. ümberstruktureerimised ning äh, töökohtade vähendamised äh, on kavas, kuid neid meetmeid on ka juba praegu võetud. töötajate nõukogud ja ametiühingud Duisburgis on juba kantsleri poole pöördunud ning äh, ma soov-, nõukogu poole pöördunud, ma soovin, et ka komisjon reageeriks. Patrick O'Callagher, härra president, loomulikult on palju plaane, mis ähm, on nüüd äh, segi paisatud äh, vulkaanitegevuse tõttu ja või küllap äh, lennuliinid äh, hüvitavad nii palju kui võimalik või pakuvad välja muid äh, variante lendamiseks, aga mm, reisijatel on ka palju majutuskulusid ja igasugused reisikindlustajad võib-olla kaaluvad teatud kulude väljamaksmist ja teiste mittemaksmist kuid kaaluksin igal juhul reisikindlustajaid väga hoolikalt kaaluma, mida nad välja maksavad. ja samuti pakettreiside direktiiv on ju praegu läbi vaadatud ja kindlasti peaks olema tagatud see, et niisugustes olukordades kehtib samuti standardreeglistik. aitäh. aitäh, teie kõneaeg on läbi ja nüüd härra Morganti suur tänu, proua president, head kolleegid siin Euroopa demokraatia südames, ma loodan, et institutsioonid kindlasti kaaluvad Euroopa meetmete lõppmõjust kohalike omavalitsustele ja inimestele. meil peab olema üldine globaalne visioon, aga samuti peame me vaatama neid vajadusi, mis pärinevad konkreetsetelt isikutelt ja loomulikult me ei saa öelda, et globaalne visioon on tähtsam kui konkreetne oluline on ka see, et kohtadel meie traditsioonid saavad jätkuda ja õitseda, nii et Balkensteini direktiivil näiteks on olnud tohutu mõju äh, mitmetele Itaalia äh, kuurortidele, kuna selline külalislahkuse traditsioon, mille üle me suurt uhkust tunneme, on saanud äh, õõnestatud uue teenuste direktiiviga ja see puudutab just kohalikke kogukondi ja seda tuleks alati takistada. aitäh, järgmiseks saab sõna Hans-Peeter Martin. suur tänu. eurofiilina pean ütlema, et tänapäeval ei ole asju alati lihtne ellu viia Ehm, tahaksin tähelepanu juhtida Eurostatile, sest tegelikult Eurostat teadis eh, Kreeka kriisist palju enam, kui ehm, oli nii-öelda avaliku teabe domeenis. ja seal oli mitmeid aruandeid, mis olid osaliselt ehm, avaldatud, samuti mitmeid nii-öelda pettusi mis avastati juba kahe tuhande teisel aastal ja, ja pigem saab siin süüdistada tegevusetuses teatud ametnikke. mina pakuksin välja, et ärme toimime nii, nagu varem on olnud Eurostati puudutavate skandaalide puhul, kus me kutsume üles eh, dialoogile, eh, vaid eh, paluksime pigem komisjonil äh, kindlustada Eurostati sõltumatus ja sealtkaudu ka mm, andmete kättesaadavus. aitäh, aitäh, järgmine kõneleja on proua Kavaljo. aitäh, härra president. on üks niisugune looduslik katastroof, millel on olnud tõesti tohutud ja kokku väga suured ähm, tagajärjed nüüd see, mis puudutab äh, kõik lennundusega seonduvat ja lennukite mootorid ja nende kahjustamist ja samuti seda, et tegelikult me ju näeme, kuhu need osakesed õhus liiguvad. igal juhul äh, andmetel põhinevad järeldused peavad olema teaduslikud ja mitte mingil juhul ei tohi ohvriks tuua ohutust kodanike ohutust ja elukvaliteeti tuleb äh, kaitsta, aga samas loodame ka, et tulevad praktilised ja kiired lahendused ähm, alternatiivsete transpordi võimaluste kohta, kas siis mere või maa kaudu ja kahjuks on teie kõneaeg lõppenud. Um. vabandust, teie kõneaeg on läbi ja nüüd Enzio suur tänu. suur aitäh. selle aasta äh, lõpul jõustub äh, postidirektiiv ja see toob kaasa turu liberaliseerimise, aga kriisil on kindlasti oma mõju sellele direktiivile nendes riikides, kus liberaliseerimine on toimunud, äh, on kriisi mõjud olnud äh, tunduvalt äh, sügavamad ja ähm, kadunud on rohkem töökohti ning teistes riikides on hinnad kiiremini tõusnud ning samuti on vähenenud äh, postikanne kaugematesse sihtpunktidesse. ma loodan, et sellel olukorral saab olla mitmeid lahendusi, seda saab parandada mitmel moel ja igal juhul peame me töötama sotsiaalse dumpingu vastu. ja ma kutsuksin seetõttu üles äh, institutsioone seadma kaheaastast üleminekuperioodi selle postidirektiiviga seoses. järgmine kõneleja, härra Preda, olukord Sudaanis. jurnalist penume Ernest Vardanjan. aitäh, proua president, mina tahaksin rääkida äh, ühest väga okkalisest olukorrast millest leiab ennast äh, ajakirjanik, äh, Rumeenia ajakirjanik Igor Smirnovi režiimi tõttu Transnistrias, ta on seal vangistuses ja ta on süüdi mõistetud äh, riigi reetmises ja espionaažis, mis on naeruväärne. selle ajakirjaniku vabadus on ära võetud, ta on võimetus olukorras ja see tundub äh, olevat Tiraspoli äh, valitsuses katse hirmutada Tšišinjad. Tšišinja uus valitsus on olnud ametis aasta, on väga Euroopa-meelne ja see on nagu karistus selle eest. nii et tahaksin äh, kindlustada, et see ajakirjanik vabastatakse koheselt ja pöörduda teie poole, et teeksite kõik endast oleneva, et see olukord eh, lahti äh,, ära lahendataks. härra Sikerski, palun äh,. majanduskriis, finants- ja majanduskriis on äh, kõige tugevama hoobi andnud kõige vaesematele, Euroopa Liit üritab nende vajadustega toime tulla ja kuulutanud selle aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemise aastaks. nelikümmend miljonit inimest Euroopas elab vaesuses ja paljud teised on ohustatud vaesusest. peaaegu kakskümmend miljonit sellest numbrist on lapsed ja neil ei ole puudu mitte ainult äh, toidust, rõivastest, ligipääsust meditsiinile, neil puuduvad ka äh, väljavaated, kuidas vaesusest pääseda kõrgekvaliteedilise hariduse tagamine võiks seda olukorda muuta. olukord on linnades ja külades äärmiselt keeruline. usun, et lahenduseks on suurendada kättesaadavat äh, raha äh, stipendiumiteks. aitäh, teie kõneaeg on lõppenud. Äh, aitäh, äh, härra president, tervitan homset äh, debatti selle lennunduskriisi üle, see ei puuduta mitte ainult parlamenti, vaid kõiki Euroopas ja see on selline aeg, kus Euroopa või enamik Euroopast on just taastumas sugevast majanduslangusest. Ühendkuningriik nagu paljud teised riigid just taastub sellest äh, ja see tähendab seda, et valitsus peab sekkuma, kui turg läbi kukub ja me ei tohi lihtsalt kõrvalt pealt vaadata. Ühendkuningriigist äh, on järgmise kahe nädala jooksul tulemas palju majanduslikke äh, iseloomustavaid arve, paljud nendest on ilmselt positiivsed ja seda sellepärast, et valitsus on sekkunud, seetõttu on minu arvates oluline meeles pidada, et ka Euroopa institutsioonid peaksid äh, sekkuma, kui majanduslikud tingimused muutuvad keerukaks. Euroopa institutsioonid peaksid tulevikus kinnitama, et meie eelarvete eesmärgiks on aidata ettevõtteid ja indivi-, indiviide selleks, et rasketel aegadel toime tulla ja sellest taastuda. aitäh! järgmiseks kõnelejaks on härra Kukan. härra ah, äh, äh, Kukan? härra Kukan? Ähm, scheint nicht da zu sein. Dann ähm... tundub, et teda siin ei ole. Äh, siis on järgmine kõneleja härra Feijo. aitäh, proua president. mina tõstatan äh, erinevate liikmesriikide eelarve olukorra küsimuse kasvuplaanid nüüd esitatakse meile, me peame äh, vaatama just, millised on olukord erinevates liikmesriikides. minu riigi Portugali puhul on see programm vastavalt komisjoni seisukohale kõrge riskiga. Neile tekitavad muret turud, aga konkreetsemalt just stabiilsus. Äh, Portugali riigi äh, varade tervis peaksime tegelikult uurima ka kasvuküsimust ja need arvud, mida Portugal on esitanud, on minu arvates murettekitavad. olen mures selle üle, milline on mõju ettevõtetele ja nende konkurentsivõimele. Need, see tähendab seda, et olukord on endiselt ebarahuldav. suur aitäh, vist esitati protseduuriline küsimus. tegelikult puudutas see kaks kõnet tagasi peetud kõnet, aga mina küsiksin sellelt härralt, kes tema, kes siin äh, soovis suuremat Euroopa Liidu sekkumist, kuidas tema arvates peaks Euroopa Liit sekkuma kuidagi äh, vulkaanilise tuha tekkesse? üheminutiliste kõnede puhul ei ole meil tegelikult seda sinise kaardi menetlust nii et äh, tegemist ei olnud niivõrd protseduurilise küsimusega, ehk saab teie kolleeg vastata sellele küsimusele kahepoolselt, aga mitte selle täiskogu istungi raames. niisiis, daamid ja härrad, rohkem meil üheminutiliste kõnede nimekirjas kõnesid ei ole, juhul, muidugi juhul, kui keegi ei ole siia naasnud nendest, keda enne kohal ei olnud. Need, kellele kõneaega anti, Eh, said sellest informeeritud ka emaili teel, mõned nendest siia ei tulnud. nüüd saame aga jätkata tavapärase päevakorraga. kas teil on protseduuriline küsimus, palun? proua president, ma oleksin soovinud, et sõnavõttude äh, korraldamisel võtaksid arvesse ka meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Te andsite viis korda järjest sõna meesterahvale täna. suur tänu Ehm, soolise, soolise võrdõiguslikku küsimus on minu jaoks väga oluline. meil oli, on, me oleme katsetanud pidevalt tasakaalu saavutada kõnelejate nimekirjas ja jätkame sellel teel ja läheme edasi nüüd päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt on härra Saieri Äh, raport, mis puudutab seadusandliku delegeerimise volitusi. sõna saab härra Saier. tisztelt elnök asszony, tisztelt Šefčovič äh, alelnök úr. suur tänu